eks ja me esitame selle ka pädevatele Itaalia asutustele, selle otsuse. ja Rahvapartei ja EFT fraktsioon tahtis mitmeid muudatusi näha parlamendivahelise delegatsioonil ja komisjonide nimekirjades ja nimekirjad avaldatakse selle protokolli lisas, kui enne protokolli vastuvõtmist mingeid muudatusi välja ei pakuta, siis võetakse need nimekirjad praegusel kujul vastu. järgmine kohtumine toimub kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat üheksa